hääletame selle raporti osas homme lõuna ajal, kui me oleme jõudnud hommikuse tööga lõpuni. järgmine sessioon toimub veel homme, teisipäeval, kolmeteistkümnendal detsembril kella üheksast kuni kella kaheni ja kella kolmest kuni kella kaheksani ja siis kella üheksast kuni üheteistkümneni õhtul. me oleme oma päevakorra avaldanud ja see on ka Euroopa Parlamendi veebilehel kättesaadav ja täiskogu istung on lõppenud ning ma soovin teile head ööd.